esitatud. vastavad Poola ametiasutused on teinud taotluse selleks, et härra Janus Korvin Mikke saadiku puutumatus ära võtta. vastavalt kodukorrale saadetakse see taotlus edasi õigus-